esimesena komisjoni nimel volinik Ottinger. härra president, mu daamid ja härrad, lugupeetud saadikud, komisjon on väga mures loodusõnnetuse pärast Madeiral ja selle hukkunute suure arvu pärast. me oleme väljendanud oma kaastunnet. komisjon eh, tunneb südamest kaasa kõikidele kannatanutele ja nende perekondadele. Eh, ma olen komisjonis kolleegiumis see isik, kes vastutab kontaktide eest piirkonnaga, ma rääkisin eh, sealse autonoomse piirkonna juhiga. nüüd peavad piirkonna ja liikmesriigi jõud tegema kõik, mis nende võimuses ja hetkel ei ole vaja kaasata Euroopa fondi rahalisi vahendeid, aga me oleme näinud, milliseid tagajärjed sellel õnnetusel on ja võib-olla tekib vajadus ka Euroopa vahendite kaasamise järele. komisjon analüüsib olukorda ja vaatab, millised rahalised vahendid on meie käsutuses Euroopa Liidus selleks puhuks. meil õnnestus nelikümmend kaheksa miljonit eraldada Solidaarsusfondi kaudu kolm päeva pärast eh, seda loodusõnnetust ja see Solidaarsusfond loodi aastal kaks tuhat kolm liikmesriikide jaoks Euroopa Liidus, keda taba, on tabanud loodusõnnetusest. aga Solidaarsusfondis on ka kriteeriumid, mis tuleb täita selleks, et sealt rahalisi vahendeid saada ja kõige tähtsam eeltingimus on, et et eh, liikmesriigi valitsus esitab taotluse rahaliste vahendite saamiseks. ma tuletan meelde, et Solidaarsusfond ja selle Solidaarsusfondi määrus mm, võimaldab eh, mobiliseerida rahalised vahendid, kui tegemist on väga ulatuslike loodusõnnetustega, kui eh, Äh, kahju suurus on null koma kuus protsenti riigi SKP-st. Portugali puhul äh, peab äh, olema see kahju üle üheksasaja kaheksakümne viie miljoni euro, aga arvesse võttes erakorralisi asjaolusid, on ka erikriteeriumid ette nähtud, võidakse abi anda ka väiksemaid piirkondi tabanud loodusõnnetuste puhul Äh, kui tegemist on äärepoolsema piirkonnaga Euroopa Liidus, siis on võimalik ka abi anda, nagu Madeira puhul tegemist on. Äh, nii et praegu on ennatlik öelda, kas see erikriteerium on täidetud või mitte abi saamiseks. Portugali võimud peavad kiiresti nüüd hindama kahju ja et kümne nädala jooksul nad tule-, esitaksid oma hinnangud komisjonile. minu kolleeg härra Hahn kohtub justiits- ja siseministriga, Portugali justiits- ja siseministriga äh, reedel, arutamaks seda, äh, milliseid samme astuda lähitulevikus. ja komisjoni talitused on valmis igati aitama Madeira võimusid Eh, finantstoetus, solidaarsust fondis on midagi, mida ei saa maksta üle. solidaarsusfond on loodud selleks, et aita ta liikmesriikidel toime tulla õnnetuste finantstagajärgedega, aga see ei ole selline kiireloomuline instrument, see peab täiendama mm, mm, juba eraldatud rahalisi vahendeid, mis tähendab seda, et teie Euroopa Parlament ja ka nõukogu kui vastutavad eelarveasutused peavad heaks kiitma vahendite eraldamise Solidaarsusfondist ja selleks kulub mitu kuud pärast seda, kui eh, taotlus on laekunud. komisjon teeb kõik, mis tema võimuses, et aega eh, ei kuluks väga palju struktuurifondid saavad samuti abi osutada, aga kohe ei saa nad seda ka teha. Nemad saavad kaasa aidata pikemaajalise ülesehitustöö toetamisele nii et komisjon kaalub kõiki võimalusi ja vaatab, milliseid programme saab kasutada eh, Portugali abistamiseks. mu daamid ja härrad, ma kinnitan teile, komisjon teeb kõik, mis tema võimuseks tagamaks, et Eh, elanikud ja ametivõimud Madeiras saavad abi selles väga rasketes oludes, mis seal praegu valitsevad. suur tänu, nüüd saab sõna fraktsioonide esindaja. kõigepealt saab kaheks minutiks sõna härra Teixeira. suur tänu teile, härra president. ma no, pean ütlema, et mul tõesti hääl väriseb äh, sest eh, ma olin Madeiral, kui see tragöödia juhtus. tahaksin väljendada oma kaastunnet eh, ohvrite perekondadele. selle katastroofi tegelik dimensioon, eh, ulatus on tegelikult veel kindlaks tegemata praegu hakkavad päästemeeskonnad jõudma kõige kaugemate küladeni ja kardatav on, et eh, hukkunuid tuleb veel juurde. samuti on hävinenud maanteed, sillad, paljudes külades ei ole vett ja elektrit, paljud perekonnad on kõik kaotanud ja praegusel hetkel on täiesti võimatu oma tavaelu juurde tagasi pöörduda, tuleb väljendada solidaarsust nendele inim-, nende inimestega ja tuleb näidata üles ka lootust, et asi paraneb, Euroopas on võimalik siin midagi ära teha, see on väga äh, oluline, et me saaks solidaarsusfondi abi kasutada. ja kui meid palutakse abi, siis me peame seda kiiresti tegema, ei tohi neid inimesi kõrvale jätta, kui neil on meid kõige rohkem vaja, ma äh, paluksin, et komisjon regionaalarengu volinik ja teised, et nad, kui vähegi saavad, et nad külastaks Madeirat nii ruttu kui võimalik ja et nad aitaks ähm, äh, üles ehitada äh, see, mille loodus taaskord on hävitanud. ma olen täiesti kindel, et kõik koos me suudame seda teha, sest äh, Madeira elanikud on ähm, vaesed ja kannatlikud nad on äh, loodusega rinda pistnud juba väga kaua. kindlasti saa-, suudavad nad oma heaolu kunagi taastada. nüüd saab sotsialistide nimel sõna pooleteiseks minutiks proua Štrila. suur tänu teile, härra president sooviksin väljendada oma kaastunnet hukkunute perekondadele ning saa-, väljendada oma solidaarsust äh, selle saare elanikkonnaga, keda tabas kahekümnendal veebruaril looduskatastroof, troopilised vihmavalmingud, tuul ja hiigel, hiidlained muutsid tundmatuseni äh, seda turistidele ühes nii populaarset piirkonda ja tõid kaasa hävingu ja surma. see nagu inimohvrid ja samuti ka äh, samuti ka äh, purustused äh,, purustused kultuuripärandi valdkonnas on väga suured kõige kohutavam on muidugi need kümned surnud, väga paljud on ka haavatud ja jäljetult kadunud. sada, sajad inimesed on jäänud kodudeta. me te, kaadrid kannastuste ja õuduste kohta on eh, jõudnud kogu maailma ning solidaarsus on eh, väljendatud üle kogu maailma. Euroopa Liit, Euroopa Komisjon peavad üles näitama eh, solidaarsust üles selle ultraperifeerse piirkonna vastu, tuleb kiiresti äh, käiku rakendada solidaarsusfondi võimalused, et äh, see sotsiaalne majanduslik löök äh, pisutki nõrgeneks ning et normaalne elu tuleks tagasi sellele saarele. ma sooviksin lõpetuseks öelda, et see parlament juba muutis solidaarsusfondi kasutuspõhimõtteid. miks ometi need muudatused ei ole rakendunud? suur tänu ja kuue nimel saab sõna üheks minutiks proua Matiesh. suur tänu teile, härra president. tänane täiskogu algas äh, leinaminutiga. väljendamaks solidaarsust Madeira elanikega ja samuti äh, ka avaldamaks tänu päästetöötajatele, kuid see leinaminut peaks panema meid mõtlema. me peame minema kaugemale esialgsest. me peame tund-, mõtlema selle peale, et see, mis toimus Madeiral, hakkab veel tihedamini juhtuma seoses kliimamuutustega. me ei saa ära hoida looduskatastroofe, kuid me ei äh, saa lubada, et need inimesi nii traagiliselt mõjutavad, sellega seoses peame tegema kõik selleks, et ähm, ehituspoliitika oleks seotud äh, avaliku heaoluga ning ma sooviksin öelda, et Euroopa Parlamendi, Euroopa institutsioonidel peab olema võimalik kiirelt reageerida kiireloomulisest olukorrast. sellega seoses on meil vaja ka äh, adekvaatseid finantsvõimalusi suur tänu, nüüd lähme järgmiste kõnelejate juurde, kaheks minutiks saab sõna härra Melu. suur tänu teile, härra president. see tragöödia, mis on tabanud Madeirat, on äh, võtnud palju inimohvreid, on hävitanud kultuuripärandit ning äh, on mõjunud hävitavalt äh, sellele ilusale Portugali saarele, mis oli nii uhke oma ilu üle. ma arvan, et äh, mitte keegi ei olnud valmis selle üle, kui traagilised kaadrid äh, tõi kaasa see tragöödia, hävinenud äh, sillad, autod, mille veevool minema kandis ja nii edasi. kuid tegu ei ole mitte ainult Portugali tragöödiaga, tegu on tragöödiaga, mis tabas ühte Euroopa Liidu piirkonda ning äh, me peame aitama äh, ohvrite perekondi, peame aitama neid, kes äh, kõigest on ilma jäänud, peame taastama purustatud kultuuripärandi. siin on meenutada seda, mida ütleb, öeldakse Madeira hümnis, kuid mina tuleksin Portugali hümni juurde, kus öeldakse merekangelased, õilis rahvas, vaprad inimesed. see rahvas on alati osanud reageerida õnnetuse ees. veel kord, juhtub sama ja seda Euroopa Liidu solidaarse abi, tänu Euroopa Liidu solidaarsele abile. suur tänu ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Kreel. aitäh, esimees see pole just õnnelik hetk, millest me praegu räägime. tunneme kaasa perekondadele, kes selle looduskatastroofi all kannatasid. Euroopa Liit peab andma oma abi ja toetust, siin vajame kogu aeg Euroopa Liidu solidaarsust ja kutsun üles komisjoni äh, käivitada solidaarsusfond nii kiiresti kui võimalik selleks, et seda abi osutada, pöördudes nõukogu poole siis esitan äh, sõnumi, et palun hoolitsege selle eest, et solidaarsusfondi reformi, me tegime seda kaks aastat tagasi parlamendis, see reform tuleks nüüd lõpule viia, sest see vajab, tähendaks kiiremat abi inimestele, kes kannatavad ähm, kahjustatud piirkondades, me peame ka ettepoole vaadata, vaatama. viimastel aastatel on Madeira saanud öö, äh, kasu struktuurifondide rahadest, suured rahad on sinna läinud. Neid rahasid tuleb investeerida preventiivselt, et vältida taolisi öö, halbu tagajärgi või vähemalt leevendada taoliste lootus, looduskatastroofide tagajärgi. meie peaksime Euroopa Liidus tegema seda erinevates regioonides, muuhulgas Madeiral. aitäh, proua Kreil! härra Ferreira, poolteist minutit härra president, selle katastroofi ulatus Madeiral nõuab kriisimeetmeid. sellesse autonoomsesse piirkonda tuleb saata eraldi abi, üles ehitada infrastruktuuri ähm,, hooneid, mida on hävitatud või, või kahjustatud, abi tuleb anda ka inimestele, kes on, ähm, kes on kahju saanud äh, siin äh, selles katastroofis, majanduslikku, perekondlikku kahju. huvitav on see, et alati on kõige vaesemad need, kes kõige rohkem kannatavad, me peame aitama ja kompenseerima nii palju kui võimalik kõik, kes kaotasid pereliikme või maja või oma elatusallika mis toimus Madeira, näitab selgelt, kui oluline on tugevdada solidaarsust ja koostööd Euroopa Liidus. eriti, mis puudutab ähm, katastroofide vältimist. meil on vaja õiget finantsraamistikku äh, preventsiooniks, alustades kohesioonipoliitikaga, äh, piir-, ähm, maapiirkondade arenguga, et toetada liikmesmaid, äh, et nad saaksid rakendada meetmeid inimeste, keskkonna ja majanduse kaitseks aitäh, härra Ferreira, nüüd kaheks minutiks proua Hübner. härra vol-, äh, komisjon äh,, härra president, volinik, ma tahan väljendada kaastunnet inimeste leinaga Madeiras ja tulla Madeirale appi nende hädatunnil. loomulikult on riiklikud ja kohalikud võimad tegemas kõike, mida nad suudavad selleks, et leevendada neid raskusi ja inimeste häda, eriti neid, kes on jäänud kodutuks ja nad ootavad Euroopa abi läbi Euroopa Solidaarsusfondi, ma olen kindel, et seda äh, lahendatakse ülikiirelt kõigi äh, toetusel. palume Euroopa Komisjonil mobiliseerida kõiki ressursse ning vaadata üle Portugali võimudega, kuidas praegused Euroopa programmeid on kohandatavad selle piirkonna abistamiseks. lubage mul rõhutada, et olemasolev solidaarsusfond on jätkuvalt äh, teada-tuntud piirangutega kahe tuhande viienda aasta aprillis võttis komisjon vastu ettepaneku, millega muuta määrust, mida peale seda võttis vastu parlament esimese lugemisega mais kaks tuhat kuus hoolimata sellest, et paindlikum solidaarsusfond oleks kasulikum, hoolimata sellest, et on vajadus lahendada äh,, laiendada tema tegevushaaret äh, nii äh, inimtegevusest põhjustatud katastroofe kui kriminaaltegusid äh, ei ole nõukogu suutnud siiski otsusele jõuda kahe tuhande kuuenda aasta maist alates äh, Ähm, Madeira kohutavate sündmuste valguses näeme enam kui iialgi varem, et meil on vaja solidaarsusfondi, mis aitaks tegelikke probleeme lahendada ning lubada ühendusel pakkuda abi liikmesmaadele, kui neil tõeline hädatund käes on. kutsun üles muuta solidaarsusprotse-, äh, solidaarsusfondi, kiirendada seda protsessi, parandades äh, kinnitades seda, et Euroopa solidaarsus on Euroopa projekti üdiks. aitäh! suur tänu, proua Hübner. ja nüüd on vaba mikrofon. härra Rüübik, üks minut. aitäh. Äh, esimees, mu daamid ja härra see katastroof on loomulikult seotud kliima soojenemisega hakkame tulevikus nägema taolisi katastroofe ikka sagedamini ja me peame saama need asjad äh,, harjuma nendega ja peaksime kaaluma, kas globaliseerumise fondist tuleks paluda abi ja viima äh, töötuid sealt ära, sest paljud töökohad on ära kadunud, eriti VKE-d võiksid edukalt saada toetust äh, Madeira ülesehitamisel eriti mis puudutab käsitöö ja teenuste sektorit, nemad võiksid anda väga suurt abi, seetõttu komisjon võiks kaaluda, kas globaliseerimisfond võiks äkki äh, raha kohe kasutatavaks teha. aitäh, härra äh, Ulrich. härra Pagapola, üks minut. suur tänu, härra president, ma sooviksin samuti avaldada kaastunnet looduskatastroofi ohvritele sooviksin avaldada kaastunnet ka Portugali valitsusele. hukkunud, haavatud, teadmata kadunud. peame mõtlema selle peale, et selline, sellised protsessid käivituvad igal pool seoses kliimamuutustega. mõelgem kas või traagiliste lumesadude peale Saksamaal, metsatulekahjude peale Kreekas tegu on katastroofidega, mida Euroopa Komisjon, millega Euroopa Komisjon peab arvestama, et võtma kasutusele meetmed igal tasandil, et selliseid äh, katastroofe vähem oleks. avaldame kaastunnet Madeira katastroofi ohvritele. on väga oluline, et äh, võetaks kasutusele adekvaatsed meetmed, et finantseeritaks adekvaatselt eh, kõiki neid, kes kannatasid selle katastroofi tagajärgede pärast, peame väljendama solidaarsust ohvritega. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Figeri. Need perekonnad, kes on selle tragöödia tagajärjel kannatada saanud, on, eh, peame neile avaldama oma solidaarsust ja kaastunnet ja peame välja tõmbama leina ja äh, nende pärast, kes on hukkunud. meil on vaja kiirelt tegutseda, meil on kasutusele võtta kiired erakorralised meetmed, et, et äh, aidata neil normaalse elu juurde tagasi jõuda, me peame kasutama solidaarsusfondi äh, samas peame kasutama ka kõiki teisi võimalusi, kasutusele võtma kiireloomulised meetmed, et äh, aidata perekondi, kes selle katastroofi tagajärjel kannatada on saanud, et Madeira saaks kiiresti üles ehitada kannatanud piirkonna. praegusel hetkel on väga oluline, et võetaks arvesse võimalikult, võetaks kasutusele võimalikult kiireloomulised menetlused ja nüüd saab sõna härra Papanikalu. suur tänu, härra president. traagilised üleujutused Madeira saarel on kliimamuutuste üks tagajärgi. see toobki kaasa sellised inimtragöödiad, mida äh, mille tunnistajaks olime. paar päeva tagasi tabas näiteks ka Bulgaariat mõned päevad tagasi. sooviksin meile meenutada, et direktiiv kuuskümmend näeb ette, et liikmesriigid kes, eh, mida eh, tabavad sellised katastroofid, et neid saaks, eh, neid peaks aitama me peame seda direktiivi rakendama kõigis liikmesriikides, see on äh, oluline kogu Euroopa Liidu jaoks, keegi ei vaata sellest mööda, me tuleb ka, peame kaitsma eelkõige inimelusid. suur tänu ja härra Pereiru. tänan. mõnikord ähm, on tegu üleujutustega, teinekord äh, metsatulekahjukordadega, siis jälle põuaga. Euroopa lõunaosa on see koht, kus Euroopas näeme, millised traagilised tagajärjed on kliimamuutustel. kui meil oleks Euroopa jälgimiskeskus, siis me, ta näiteks selgelt, et täpselt nii ongi, me peame võitlema kliimamuutuste vastu, samas me peaksime võimalikult kiiresti abistama Madeira saart ning eh, komisjon peaks võimalikult kiiresti tegutsema sellistel puhkudel peab Euroopa Liit tõestama, et ta on solidaarne, efektiivne ning et ta seisab lähedal oma kodanikele, eriti neid, kes, kelle abi kõige rohkem vaja on. Enda ja sots-, Hispaania sotsialistide nimel ma soovin toetada abis resolutsiooni oma kalli Portugali naabri aitamiseks. ma soovin, et ka võimalikult kiiresti toetatakse Portugali, et need tagajärjed võimalikult kiiresti kõrvaldada ja nüüd saab sõna härra Kelly. Sean Kelly. Äh, äh, äh, lapsest peale oli Madeira kook minu lemmikkook ja siis ma kuulsin, et on selline suurepärane saar Madeira ja kui ma nüüd kuulsin sellest hävitustööst, siis minu süda lausa murdus, minu sõber Nuno ja teised ko Portugali kolleegid, ma avaldan teile kaastunnet, meie oleme ka kannatanud üleujutustes, on minu piirkonnas ja e, mul oli hea meel kuulda, mida komisjon ütles, et sõbra käe ulatame Madeira rahvale sellel hirmsal ajahetkel nende jaoks ja nüüd madeiralaste jaoks äh, on see must laupäev tähistamaks seda ränka loodusõnnetust. tähtis on äh, nüüd solidaarsusfondi rahade kaasamine, see nõue null koma kuus protsenti SKP-st on liiga suur äh, kõrge kriteerium. me peame vaatama, et tegemist on ikkagi isoleeritud väikese piirkonnaga, mis vajab meie toetust. Muchas gracias suur aitäh, härra Kelly. ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Paskov. ma tänan, härra president, volinik. meie fraktsiooni nimel Vabaduse demokraatia Euroopa tahan väljendada meie solidaarsust Madeira elanikega ja tähtis on, et Euroopa Liidu abi saabuks kiiremini Madeirale, kui ta saabus Haitile. ma loodan, et nii komisjon kui ka Portugali valitsus tõesti kiiresti reageerivad sellele loodusõnnetusele Madeiral ma tahan toetada saadikuid, kes kutsusid üles mm, parandama abi andmise mehhanisme kui toimuvad sellised loodusõnnetused. tähtis on, et see abi saabuks kohe. ja järgmisena saab sõna kolleeg Alves. suur tänu, härra president. ma sooviksin samuti väljendada oma solidaarsust ohvrite peredele ja sõpradele mina kui Assuuri saarte elaniku portugallane pean tänama parlamenti ja Euroopa Liitu solidaarsuse ülesnäitamise pärast Madeira saare vastu. tegu on piirkondadega, kus Euroopa Liidu tegevus on väga vajalik ning just praegu on see solidaarsus kõige vajalikum ning ta peaks olema kõige rohkem tuntav, härra Obermeier ma tänan, härra president, kõigepealt ma tahaksin avaldada kaastunnet ohvritele ja nende peredele. meie ütleme, et tähtis on ajahetk ära kasutada ja mitte aega raisata, tähtis on, et rahaline abi kiiresti jõuaks abi vajavate inimesteni. tähtis on mägipiirkondade elanikke aidata nende mures. ka meil on vigu tehtud suuri, meil on olnud veepoliitika, millel on olnud öö, öö, kohutavad tagajärjed. nii et me mõistame Äh, siin Austrias väga hästi probleemide sügavust ja tähtis on, et me läheksime probleemide juurteni. meil on igasugust rahvusvahelist äh, abi. Äh, meie Austrias oleme ka pidanud evakueerima terveid külasid. Ähm, ja nüüd on meie käes kord üles näidata solidaarsust Madeira rahvaga ja järgmisena saab sõna proua Ferreira üheks minutiks. tänan. ma soovin samuti avaldada oma solidaarsust Madeira rahva vastu ning tahaksin paluda, et Euroopa eh, institutsioonid ja komisjon eh, annaks eh, kõik võimalused, mis tema käsutuses on, abi osutamiseks. sooviksin ühtlasi, et öelda, et kui selline katastroof juhtub, on väga eh, raske võidelda tagajärgede vastu, kui see toimub eh, vaestes riikides, ärgem unustagem, milline eh, on Madeira Madeira majanduse alus on turism. kui Madeira loodus ja kultuuriväärtused hävivad, siis see tekitab suuri probleeme majandusvaldkonnas me peaksime mõtlema selle peale, kuidas aidata selliseid mägiseid turistlikke piirkondi nagu seda on Madeira, sedapärast on väga oluline, et kõik need äh, muudatused, millest siin on räägitud Solidaarsusfondiga seoses, et enam ei oodataks, vaid nad hakkaks toimima, sest seoses kliimamuutustega hakkavad need olukorrad korduma ja eriti just Euroopa vaeseimates piirkondades mis, mida tabavad äh, troopilised vihmavalingud ning samuti ka põud. järgmisena saab sõna volinik. ma tänan, härra president, lugupeetud saadikud. tänan, et andsite mulle võimaluse rääkida sel teemal. Te olete tõesti väga veenvalt üles kutsunud komisjoni toetama Madeira elanikke. komisjon on valmis seda tegema, aga millises vormis see hakkab olema, tuleb ära otsustada lähipäevil ja lähinädalatel ja me teeme seda tihedas koostöös Portugali võimudega nüüd fondi reeglid on need, millest me peame kinni pidama Eh, kui meil on mingi manööverdamisruum siin reeglites, siis me kindlasti kasutame seda madeeralaste huvides. nüüd eh, õnnetuse ulatus, taotlus on need tingimused, eh, mis tuleb veel täita. ja siis oleme valmis abiks. me kuulsime proua Ferreiralt et äh, fondi eeskirju on vaja muuta ja tõesti, komisjon kavandab äh, seda. me tegime aastaid tagasi sellekohased ettepanekud, parlament toetas meid tollal, nüüd on järjekord nõukogu käes. see ettepanek, mille me tegime tollal, mm, ei anna meile paraku paremaid võimalusi praeguse õnnetusega toime tulla aga selge see, et me peame tulevikus rohkem tähelepanu pöörama äh, ärahoidmisele. ja regionaalpoliitika on üks väga õige instrument selleks. ma kinnitan teile veel kord, et komisjon teeb kõik, mis tema võimuses, et Madeira inimesed, võimud saaksid toetust selles koleda õnnetus, koleda õnnetuse tagajärjel. ma tänan, volinik, nüüd on arutelu sel teemal lõpp lõppenud ja märtsikuu esimesel plenaaril me hääletame. Läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde meie päevakorras. nimelt tema te,, proua Valeani raport, mis puudutab Euroopa ühendusenergeetika infrastruktuuri investeerimisprojekti.